viiendal mail äh, härra Jansen äh, oli äh, siin Euroopa Parlamendis kahe tuhande neljateistkümnendast aastast liige, ta oli arengukomisjoni liige ja Afganistaniga suhete delegatsiooni liige ja mina tahaksin Euroopa Parlamendi nimel härra Janseni perele ja sugulastele ähm,